suur tänu. ma tahaksin tänada Rootsi eesistujat tema avalduse eest, nagu öeldud on, inimõiguste osas on Rootsil olnud seni väga suur ja väga hea roll mängida, inimõigused on väga olulised maailmas, aga mis puudutab inimõigusi kodus, mida saab äh, Rootsi eesistujana teha selleks, et tagada, et meie uuemad liikmesriigid täidaksid oma liikmesuse tähtsusi, äh, pädevusi ma pean siin peamiselt silmas öö, äh, vähemuste õigusi ja äh, seksuaalvähemuste õigusi, kas me saame mingisuguseid kinnitusi ka selles osas, et Euroopa Liit ei kavatse kasutada äh, Iirimaal enne rahvahääletust mitte mingisuguseid jõumeetmeid nii-öelda inimeste arvamuse väänamiseks? suur tänu ja järgmisena sõna härra Howitt. suur tänu äh,, proua esinaine ja tahaksin äh, nagu ka paljud teised äh, tänada proua Hammarskjöldi selle avalduse eest ja tunnustust avaldada teie programmile. muidugi tõsi on see, et äh, meil on väga kõrged, kui mitte kõrgemad ootused kui tavaliselt teie eesistumise suhtes, aga seda tuleks ju mitte kriitikana võtta, vaid selles näha hoopis midagi positiivset. samuti suur tänu härra Obiolsile tehtud töö eest äh, kahe tuhande kaheksanda aasta inimõiguste aruande raporti osas. üsna palju, proua Hammarskjöld, äh, te oma äh, sõnavõtus juba ära mainisite, keskenduksin os-, ainult osadele küsimustele, meie missioonide tööle ja inimõigustalane koolitus ÜVJP missioonide raames see algatus, mille te maha ütlesite ka seksuaalvähemuste õiguste äh, kaitsmiseks, äh, äh, paljud siin saalis peavad seda väga tähtsaks, nii nagu mina, ja siis veel ÜRO Julgeolekunõukogu reformimise osas suur tänu, et toetate erimehhanismide jätkamist ning ka konkreetsetele riikidele suunatud mehhanismide alase töö jätkamist, seda kõike peaksime me toetama. mis nüüd puudutab küsimusi siis. kõigepealt e, Euroopa Parlament on e, tugevat toetust avaldanud e, inimõiguste süvalaiendamisele, nii nagu te ütlesite, kuid ärgem unustagem ka seda, et tee on meil ees veel pikk, mitte ainult selles osas, kuidas teie enda töörühm nõukogus töötab ja toime tuleb oma asjadega. olukord ei ole ju nõukogus praegu lihtne, kuid kindlasti tahate selle asjaga tegeleda ja kuigi äh, süvalaienemine on tõesti äh, nii-öelda jõudnud poliitilistesse avaldustesse jah, aga kui me räägime olulistest poliitilistest otsustest, mis tehakse, siis seal võib-olla inimõigused jäävad teinekord äh, tähelepanu alt siiski natukene välja. ja ma lootsin, et te toote konkreetseid näiteid selle koha, kuidas seda süvelaiendamist edendada, sellest asjast rääkimine on lihtsam kui millegi saavutamine ja tooksin näiteks siin näiteks kaubanduspoliitika, siin ma ei ole sugugi veel kindel, et asjad on hästi, me räägime siin, et me räägime inimõigustest kaubanduslepingutega, lepingute osas, aga kui me samas räägime lepingute tagasikutsumisest või uutest läbirääkimiste algatamisest, arvestades inimõiguste olukorda, siis osade riikide puhul mulle tundub, et äh, siin äh, me teeme hoopis suuri sõnu ja muud midagi, nii et võib-olla äh, ütlete midagi selle kohta. teine küsimus, mis puudutab äh, Euroopa Liidu poolset äh, puuetega inimese, inimeste diskrimineerimise vastase äh, deklaratsiooniga liit, konventsiooniga liitumist äh, tunnustan seda ja tervitan seda, mis te ütlesite selles küsimuses. paljudel inimestel on kahjuks aga reservatsioone, kuid meie parlamendi eesmärgiks on muidugi nende reservatsioonide miinimumini viimine. kas see on ka teie äh, eesmärk? ja kolmas, mis puudutab äh, äritegevust ja inimõigusi, siin tahaksin tunnustust avaldada ka proua Kionkale äh, et äh, ta on toetanud meid selles küsimuses. ta teeb, äh, proua Kionko teeb teie eesistujaga kindlasti väga tihedalt koostööd selles vallas. kuid äh, ma olen olnud selles küsimuses ise parlamendis raportöör ja tahaksin öelda, et me ei räägi siin mitte ainult pro, öö, öö, asjade süvendamisest, vaid me peame rääkima sellest, milline on valitsuste roll ja meie kuulamisel, mille korraldasime siin allkomisjonis eelmise, selle aasta alguses äh, välja tuli, on meil väga palju teha ja võib-olla peaksime oma eesmärkides natukene ambitsioonikust maha tõmbama, äh, et äh, siiski midagi saavutada. neljas, Inimõiguste Nõukogu. täiesti selge, see, kuidas lahendatakse Lähis-Ida konflikt, on määrava tähtsusega ja just nimelt Lähis-Ida konflikt on olnud see, Äh, mis äh, on äh, pidevalt õõnestanud Julgeolekunõukogus ja on arvamused lahku läinud pidevalt ja tõesti, minu meelest me peaksime olema sillaks Lähis-Ida küsimuses Euroopa Liiduna ja üritama leida siis võimaluse, kuidas inimõiguste äh, inimesi, kes viskab kandi-, garanteerida, ka selles piirkonnas see on väga raske ülesanne ja suur ambitsioonikas ülesanne, kuid loodetavasti te tegelete sellega. ja lõpetuseks isiklikul tasandil tänage, tänaksin teid, äh, proua esinaine, kohtu, esinaise kohtumise eest Kohami kohtumistele, see on väga oluline samm meie jaoks ja kindlasti proua Kionka ja te ise olete abiks äh, ka parlamendi delegatsiooni töös Genfis ja see kindlasti suurendab äh, info leviku sujuvust parlamendi, nõukogu ja komisjoni ja teiste institutsioonide vahel. kuid äh, minu meelest tuleb kindlasti ka detsembrikuuse äh, täiskogu küsimus tõstatada, sellepärast et tavaliselt on detsembris räägitud inimõigusest ja uuest aruandest, antakse siis üle ka Saharovi auhinna, kuid arvestades seda, et inimõiguste aruande alased tähtajad on nüüd muutunud, tuleb asi uuesti arutelule võtta ka meie ajakava suhtes, nii et ärge vastuseid täna oodake. minagi neid ei oota, kuid loodetavasti dialoog siiski toimub sellepärast et äh, seni on tõesti detsembrikuine äh, Strasbourgi täiskogu olnud siiski inimõiguste hõnguline täiskogu nädal, nii et äh, arvestades seda, et teie olete nüüd oma ajakava mõõt-, muutnud, muudab see kindlasti natukene ka meie päevakorda, aga ma ei taha, et kõik satuks ohtu. ja paljud Euroopa Parlamendi saadikud, nii nagu ka kaitse ja kaubanduse küsimustes, Äh, ma kordaksin oma palvet, saaksid äh, juurdepääsu eesistuja konfidentsiaalsetele demaršidele. see on hea mõte ja teie äh, vist olete küll see eesistujariik, kes sellist sammu peaks toetama. teistes küsimustes on see juurdepääs olnud parlamendiliikmetele olemas konfidentsiaalsetele dokumentidele inimõiguste alal, seni veel mitte ja loodetavasti see samm saab ka nüüd astetud astutud. ja suur tänu ka Veronika Arnoole äh, tema sõnade eest ja kindlasti me jätkame struktureeritud äh, dialoogi ja proua, proua Ferrero Valdner selle konsultatsiooni parlamendiga on välja pakkunud. selles mehhanismis, selles koostöömehhanismis on kokku lepitud ja loodetavasti see koostöö jätkub ning me saame toetada siis äh, komisjoni programmide nii-öelda demokratiseerimise protsessi. ja lõpetuseks ja vabandan, ähm, proua esinaine, et mul nii palju on küsida, aga härra Martin, äh, minu kolleeg, pidi kahjuks lahkuma, kuid palus tema poolt siis esitada mul see küsimus ära äh, eesistujale, nimelt kas eesistuja kavatseb läbirääkimisi pidada äh, Šoti äh, Äh, parlamendi sammu siis äh, Lockerbie pommi plahvatuse taga olnud inimese tagasiandmist äh, või saatmist Liibüasse, vabastamise saatmist Liibüasse, et kas selles osas on teil kavatsus dialoogi pidada? meie eesmärgiks on muidugi mitte rahvuslike ideede edendamine, vaid siiski rahvusvaheliste ideede edendamine ja kuidas see siis Euroopa Liidu poolt vaadatuna teile tundub? nüüd listala on veel muutama puu-. suur tänu, härra Howitt. sõnavõtjaid on palju, kõikide küsimused on olulised ja seega hakkame kõne nimekirja sulgema. härra Göörens, härra Broodi ja härra Teeva, proua Lohpiiler veel ja siis saab äh, proua Kionka sõna lõpetuseks. praegune on, see on siis praegune kõnelejate nimekiri ja nüüd siis tõesti viimased nimed saavad kirja nüüd ja pärast siis on juba härra Köörens. Äh, aitäh, ma kuulasin väga suure huviga äh, Rootsi esindaja äh, ettekannet, minu meelest on programm väga ambitsioonikas ja meil on olnud privileeg äh, teha Rootsiga tihedat koostööd, nii et äh, ma ei kahtle selles, meil õnnestub äh, ellu viia kõik, mida nad ütlesid, aga on ka palju takistusi ja vahel on üksnes väike mänguruum ning ma ja tihti tuleb mängu ka reaalpoliitika ja selle, see selgitab ka seda, miks nende valitsustega, kes ei järgi inimõigustega, inimõigusi, arutatakse asju suletud uste taga. ja Euroopa Liidu esindajad äh, ka jätsid endast halva mulje ja kui nad äh, üritasid ÜRO-s üür äh, Mm, tõstatada küsimusi, mis puudutasid riike, kellel on äh, julgeolekunõukogus vetoõigus. nii et tegemist on tõesti väga delikaatse ja raske äh, valdkonnaga. Ehm, minu küsimus puudutab siis seda, et mõni aast-, mõned aastad tagasi oli ÜRO-s viieliikmeline paneel, kus oli ka äh, Olav Palme, kunagine Rootsi peaminister ja siis äh, mm, äh, puudut-, korrald-, koostati raport, mis puudutas, mm, mis puudutas Rwanda katastroofi ja kuidas seda oleks võinud vältida. aga seal ähm, üritati välja tuua siis tõesti, et kes olid vastutajad ning ma tahaksin äh, esitada küsimuse ja paluda, et te võtaks seda tõsiselt ja küsimus puudutab seda, et äh, me oleme siin kuulnud, et äh, Darfuri sõda hakkab lõppema, ma ei tea, kas see äh, tähendab ka naiste vägistamise lõppu ma arvan, et midagi ei ole enam võimalik pommitada, sellepärast et praktiliselt kõik on juba ära äh, hävitatud, nii et mm, see on põhimõtteliselt tehniline põhjus pommitamiste lõpetamiseks. aga mm, tuleb vaadata, et kes siis on vastutavad olnud ja mina teen Rootsile kui eesistujariigile ettepaneku, et äh, mm, koostataks uurimus, mis tegeleks siis sellega, et kes siis tõesti on vastutavad nende asjade eest, mida oleks võinud vältida äh, mida oleks saanud vältida ja mis ähm, põhjustasid siis, et selle, et Khartoumis ähm, inimesed said tegutseda nii, nagu nad soovisid, seal oli väga palju poliitilist läbikukkumist ja see tuleb võtta aluseks ja analüüsida, et mil määral Euroopa Liidu käitumine oli äh, sidus. ma arvan, et Euroopa Liit tegi tõesti palju selleks, et inimeste kannatusi leevendada, aga küsimus on selles, et kas oleks olnud võimalik teha rohkemat. see kindlasti ei ole nüüd kriitika, mis puudutaks Rootsit kui eesistujariiki, aga see puudutab seda, et me peame tegema kõik selleks, et vältida kannatuste eda-, edasikestmist. nii et kas te saaksite äh, Euroopa Liidu nimel võtta sellise kohustuse, et eh, sellise raporti koostate? suur tänu, härra Köörens, ühe lausega vastan, et kohtusin täna mm, Ingušeti ja äh, esindajatega, kes ütles, et Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus peab äh, reageerima just täna selles osas, mis toimub Ingušetias, homme võib-olla juba hilja, sest olukord on praegu ikka väga pingeline. aga võib-olla räägime natukene hiljem sellest asjast järgmisena saab sõna härra Proodi, palun. Grazie Presidente, grazie anche alla signora Merschild ja e alla signora. aitäh, proua eesistuja. ma tänan ka proua Hammerschildi ja proua Arnaud. mina olen uus liige siin allkomisjonis. ja võib-olla ma olen veidi sinisilmne, aga mulle on jäänud mulje, et äh, üsna tihti äh, inimõiguste küsimuste puhul tegeldakse sümptomitega ja e-, jäetakse tähelepanu alt välja põhjused. ja need on hoopis teised asjad kui need, millest räägitakse reaalpoliitika raames ma arvan, et äh, me ühiselt saame et me inimõiguste puhul, küsimuste puhul peaksime välja selgitama, kus on äh, probleemide põhjused ja mulle tundub, et äh, erinevates valdkondades seisame me ikka ja jälle silmitsi võimu, võimu ja võimuprobleemidega, olukordadega, kus tegemist on äh, loomulike äh, ressursside nappusega ja paljud riigid äh, soovivad saav-, saavutada ligipääsu loodusressurssidele ning seetõttu toetatakse autoritaarseid valitsusi. ma näen seda paljudes liikmes, paljudes riikides, kus Äh, on side autoritaarsete valitsuste ja loodusvarade omanike vahel ning ma arvan, et äh, tuleks analüüsida seda seost. ja see analüüs peaks olema globaalne ja seda pro-, ja see on tõesti väga fundamentaalne probleem eh, inimõiguste rikkumiste puhul. oluline on rahumeelsete eh, suhete ülesehitamine ja, e-, ja oluline on eh, loodusvaradele juurdepääsu tagamine ja siin nüüd Sudaanist rääkides, aga mitte ainult Sudaanist rääkides, peame keelduma sellise küünilise suhtumise ülevõtmisest, sest väga paljud riigid on väga küünilised. Öeldakse, et me ei taha sekkuda riikide siseasjadesse, aga see on alati lihtsalt ettekääne selleks, et äh, saada ligipääs äh, loodusvaradele. ma arvan, et me vajame seda, sest tõesti võidelda tuleb äh, põhjuste, mitte sümptomitega, aitäh. suur tänu täiesti selge on see, et inimõiguste ja maavarade vaheline seos on oluline küsimus äh, ja loodetavasti tekib võimalus ka sellest koos rääkida nüüd on kõnesoovijate nimekirjas veel kaks nime ja kui äh, teile sobib, siis paneme nüüd selle nimekirja lõplikult kinni, sellepärast et meil on veel kaks väga olulist äh, päevakorrapunkti, nimelt äh, vabaühenduse esindajatega on meil vaja vestlus pidada ja ka inimõiguste allkomisjoni tellitud uurimuse tutvustus, mille me oleme tellinud, aga härra Tiiva, palun. suur tänu, proua esinaine. alustuseks äh, suur tänu proua Hammerschöldile selle mm, inimväärikuse esiletõstmise eest äh, inimõiguste temaatikas oma avalduses. see avaldus oli väga hea ja ta andis endast parima vastata nendele küsimustele, mis me ta ette oleme visanud nii-öelda. Äh, suurepärane inglise keel, täiesti uskumatu. samas äh, aga meie komisjonina proua esinaine, peame tunnistama seda, et äh, see ongi kõik, mis meil on. meil ei ole tuumapomme, meil ei ole allveelaevu ja meil ei ole ka äh, võimalusi muid äh, selliseid ajaloos tuntud vahendeid kasutada. ainus, mis meil on, on mõju, mõju, meie kõne autoritaarsus ja teadmised ja kui me võtame siis sõna nendes küsimustes, mis puudutavad inimesi üle terve maailma. nii et me peame kindlasti hoiduma igasugusest sellisest tegevusest või isegi sellele mõtlemisest ja ütlen seda teile uue esinainena, et äh, me rahvusvahelises, äh, rahvusvahelisel tasandil jääme nii-öelda jääma sabassörkijateks. Äh, ÜRO roll inimõiguste küsimuses on äh, väga hästi nähtav, äh, äh, aga meie oleme tegelikult teinud väga palju. meie komisjonis on väga palju eksperte, näiteks nagu härra Howitt, ja me peaksime oma avaldusi tegema rahvusvahelisele üldsusele nii, et meist eest äh, meile ka tunnustust avaldatakse, nii et kõik, mis me ütleme, kõik, kõigele sellele peab uurima kõigepealt rahvusvahelise õiguse mõistmine, rahvusvaheliste lepingute mõistmine, nende lepingute mõistmisele, millele meie liikmesriigid on allkirja andnud ja see peab, sellele peab eelnema uurimustöö. ma räägin sellest sellepärast, et ma olen teile saatnud ühe konkreetse kirja ühes konkreetses küsimuses, millesse ma praegu ei laskuks, kuid arvestades seda, et tulemas on siis, et on tegemist Rootsi eesistumisega, ja arvestades seda, kui suur roll on tegelikult Rootsil äh, inimõiguste vallas, tahaksin ma tuua paar näidet ja ma ei hakka siin äh, raskuma detailidesse, ma ei taha mingisuguseid kemplemisi. kuid kujutage ette, kui äh, Malb, äh, Malmö äh, tudengid ütleksid või Uppsalas või no kus iganes, Uppsalas, no võtame Uppsalas, et nende õigusi ei kaitsta Stockholmis ja hakkavad inimesi maha laskma selle pärast meie näeme Rootsis äh, ÜR äh, kui äh, unitaarset riiki, kes on ÜRO liige, kellel on suveräänsed õigused. mida me siis nüüd teeme? kas me hakkame sekkuma nende tudengite õigustesse Uppsalas? no muidugi mitte. aga teinekord meie komisjon laskub sellisesse tegevusse. see on teinud varem, sellistes olukordades, kus on väga raske teha vahet äh, inimõiguste kohta rahvusvahelise õiguse kohaselt äh, vastavalt nendele lepingutele, kus äh, liikmesriigid on andnud allkirjad, kus lepingutel, kus öeldakse, et riigid on suveräänsed ja sündmuste vahel, mis toimunud nendes riikides on, Sri La-, Sri Lanka näite kaks tuhat kolmsada aastat on Sri Lanka olnud unitaarne riik, neljasajandast aastast enne meie aega tänase päevani. keegi ei ole teda rünnanud või vallutanud muuna kui Sri Lanka ühtse riigina. olles kolooniana ükskõik kelle all siis ja Sri Lanka on öö, toimiv demokraatia Sri Lankas saavutati valimisõigus kakskümmend aastat enne, kui eh, Euroopa Liidu viisteist, eh, kõik, eh, viisteist liikmesriiki. omavalitsuse valimised on toimunud seal sada aastat. hiljuti toimusid seal põhja ja idaosas ka valimised, mida ma üritan öelda on neid, kes kritiseerivad Sri Lankal toimuvat, olles ise seal mitte kunagi isegi käinud või üldse mitte midagi nad ei tea selle riigi kohta. meie komisjonina ei saa laskuda sellistesse avaldustesse ja samas oodata siis, et rahvusvaheline üldsus meist austaks. ja selles kontekstis ma tahaksin veel kord öelda, et olukord Sri Lankas on praegu selline, et kolm miljonit tamiili elab sellel äh, saarel, kaks miljonit nendest lõunas, nad on seal tuhandeid aastaid elanud, üks miljon põhjas. kuid kui te käite lõunas, nii nagu käisin alles mina ja vaatate, kes saab kõige paremini seal hakkama, siis on need tamiilid. kui ja LTT on tapnud rohkem äh, tamiile kuid sellised faktid ei tule esile nendes aruteludes, mida me peame ja kui mina nüüd lähen tagasi Sri Lankasse, pean pidevalt vastama küsimustele, et kust teie rahvasaadikud pärit on? ma pean teid kaitsma, proua esinaine, ja kõiki teisi kolleegide ees Sri Lankas, sellepärast et äh, parlament on siin üht koma teist öelnud teinekord mõtlemata. sellele asjale tuleb piir panna ja asja tuleb hakata ajama korralikult, nii et meis ei nähtaks enam tulevikus no, mingisugust äh, suvalisi sõnu loopivat komisjoni, kes äh, loobib välja asju, mis lõppkokkuvõttes kahjustavad meie parlamenti, sest nagu ma ütlesin, ainus, mis meil on, on mõjuvõim. suur tänu! suur tänu, härra Deva, et tuletasite meile meelde, et meie komisjoni ainus äh, relv on mõjuvõim ja meie teadmised, üritame seda kõike suurendada, kuid Sri Lanka küsimuse juurde tuleme tagasi septembri viimasel kohtumisel ja nüüd väga lühidalt proua Lohpiiler, sellepärast et teie juba korra sõna saite ja ma tahaksin anda sõna ka proua Rinnak Jonkale. nii et proua Lohpiiler, teil on täpselt pool minutit aitäh. kõigepealt suur tänu proua Arnoole äh, selgituste eest ja väljakutsete eest ja ja selle eest, et te palusite meil äh, kommenteerida seda ähm, varjupaiga ja muid küsimusi puudutavat Stockholmi dokumenti ja mul on küsimus, et äh, kui palju koostööd teete teie rahvusvahelise kriminaalkohtuga ja veel üks küsimus, kuidas teie hindate ettepanekut, et järgmises Euroopa Komisjonis peaks olema ka inimõiguste volinik. aitäh. kiidus tästä. suur tänu selle konkreetse küsimuse eest. minult äh, on arvamus, et äh, me räägime sellest täna veel, kuivõrd äh, meie viimane päevakorrapunkt puudutab ka seda kaudselt aga nüüd siis võib-olla proua Kionka, sõna teile ja rääkige äh, siis sellest, äh, millele te olete mõtlenud kogu selle arutelu jooksul, te olete meie viimane kõneleja, kui proua Hammarskjöld ei taha viimast sõna veel sekka öelda, aga proua Kionka. kiidas, proua esinaine. suur tänu, proua esinaine. üritan teha nii lühidalt kui võimalik Äh, ma tahaksin ka samuti omalt poolt äh, soovida teile kõike head äh, selle komisjoni esinaisena ja kogu allkomisjonile siis head valimis, head mandaati. nüüd vastaksin siis mõnele küsimusele, mis esitati varem. tahaksin lisada sellele, mida eesistuja esindaja ja komisjoni esindaja on öelnud. kõigepealt, mis puudutab erinevate konventsioonide allkirjastamist ja ratifitseerimist. ma olen täiesti nõus äh, sellega, et Koham ja inimõiguste ka tegelevad, peaksid julgustama liikmesriike allkirjastama ja ratifitseerima nii aktiivselt kui võimalik need konventsioonid, see on osaline meie usaldusväärsusele ja meie dialoogides kolmandate riikidega, see on asi, millele kolmandad riigid pidevalt tähelepanu pööravad ja võrdlevad siis meie enda tegevust enda tegevusega. teine küsimus puudutab Guantanamo sulgemist. sellele juba eesistuja vastas, kuid ma teeksin võib-olla kaks lisamärkust kõigepealt esitati küsimus äh, õigusliku raamistiku kohta, mis äh, puudutab Guantanamos toimuvat. see on küsimus, äh, millele Euroopa Liit on juba kahe tuhande neljandast aastast pidevalt läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega viidanud, sellest on räägitud suletud uste taga. paar aastat hiljem, aastal kaks tuhat kuus Ähm, õigusteenistuste ja Riigidepartemangu õigusteenistusega läbirääkimistele alustasime neid läbirääkimisi, nii et mitte ainult uue äh, Ameerika presidendi ametkonnaga ei ole neid asju läbi rääkinud me, vaid ka juba vana ametkonnaga, et kuidagi selle suure laeva äh,, laeva ümber pöörata. ja veel Guantanamo kohta, kui uus äh, president äh, äh, andis selle täitevordeni sulgeda Guantanamo, selles osas oli Euroopa Liidus, liidul muidugi ainult äh, sooje sõnu Ameerika Ühendriikide administratsioonile anda, me olime seda nendelt nõudnud juba mõnda aega. mida see tähendab, selle otsuse tervitamine tähendab ka usaldusväärsuse säilitamiseks abi andmist ja liikmesriigid pärast pikki läbirääkimisi allkirjastada siis selle ühe ühisdeklaratsiooni, millele eesistuja ka viitas, see võeti vastu juunis. abi, mis Euroopa Liiduna on otsustanud, ühtsena on otsustanud anda Ameerika Ühendriikidele on baseerumas kahel eeldusel, kõigepealt, et Ameerika Ühendriigid ise võtavad öö, oma territooriumile mõned vangid ning öö, nende üle peetakse ka reeglitepärases kohtus kohut, selleks need sõjalised komisjonid kindlasti ei ole meie meelest. ja teine eeldus on see, et äh, viiakse läbi väga oluline poliitika ülevaatamine, et need probleemid lahendada. härra Broodi viitas äh, inimõiguste probleemide juurtele ja vot sellele see meie poliitika nii-öelda analüüs ongi suunatud, et vaadata, millised on need probleemid, äh, mis viisid meid selleni, et olukord täna on selline, nagu ta on Euroopa Liidu on panustanud selle analüüsi koostaja, koostavale ähm, töörühmale ja see peaks äh, kindlasti tooma põhimõttelisi muutusi. ja Guantanamo lihtsalt kinnipanemine ilma sellise analüüsita oleks äh, täiesti tühi võit meie jaoks. ja nüüd veel küsimus esitati selle kohta, et mida teha, et dialoogide kvaliteeti tõsta, sellest me oleme alati rääkinud inimõiguste töögrupist, oleme rääkinud sellest pikalt ja laialt, mida teha, Hiina olukorra kohta to-, tulev analüüs ja dialoogi kohta puudutav analüüs on üks sellistest sammudest, mis peaks meid viima antud eesmärgi täitmiseni. see keskendub küll Hiinaga peetavatele dialoogidele, kuid kuivõrd see dialoog alustati juba neliteist aastat tagasi, on vahepeal käivitatud terve rida teisi dialoog, millele eesistuja viitas juba alguses. kui mina oma postile asusin kaks ja pool aastat tagasi, oli meil kaks aktiivset dialoogi ja üks külmutatud dialoog. tänaseks on neid aktiivseid dialoogi kümme, kaksteist, mul ei ole isegi meeles, kui palju täpselt, kuid mõtteasi on selles, et see Hiina dialoogi analüüs keskendub just nimelt Hiinale, kuid eesmärgiks on leida äh, lahendusi ka igasuguste uute dialoogide jaoks, mida me käivitame. see on äh, selle eesmärgiks on siis äh, olukorda selgitada just nimelt uute dialoogide käivitamise osas, see on nii-öelda äh, meie jaoks selliseks pilootprojektiks, mis peaks kõik viima dialoogide paranemiseni. suur tänu, proua esinaine! suur tänu, proua Kionka! ja nüüd on sobiv, et et kuivõrd proua Hammarskjöldile on nii palju küsimusi esitatud ja on teid äh, kiidetud ja tervitatud selle eest, et Rootsi inimõigustele küsin-, küsimused esile on võtnud, siis teie saate, nagu on kohane, viimasena sõna, võib-olla teete natukene lühemalt kui enne, kuid palun. Thank you, madam chair, and I will try and suur tänu! ma üritan rääkida võimalikult lühidalt ja tõstan esile mõned äh, väga äh, olulised küsimused, mis esile kerkisid viimast äh, küsimuste vooru ajal. paljud parlamendiliikmed rääkisid sidususest ning sellest, kuidas meie tegevused, tegevus kajastub erinevates liikmesriikides ja kolmandates riikides. ma sooviksin rõhutada kõigepealt seda, et äh, nagu, et liikmesriigid on ka Euroopa Nõukogu liikmed ning äh, samuti kuuluvad ka teistesse kogudesse, mis kontrollivad inimõiguste täitmist. see on oluline osa äh, ka meie dialoogi läbiviimisest. me praegu vahetame tihedalt kogemusi inimõiguste valdkonnas. ning äh, inimõiguste rakendumine on oluline osa meie dialoogist, me peame kahtlemata oma tegevuses olema võimalikult äh, läbipaistvad, me peame rõhutama seda, et meie jaoks on inimõigused olulised me ise peame, peame inimõigustest kinni. näiteks konkreetne näide. näiteks Lebani eh, kontrolli konverentsi osas eh, soovis Euroopa Liit teada, mida liikmesriigid on inimõiguste olukorra parandamiseks eh, koha peal teinud. nüüd süvalaiendamine ning meie suure, see on üks meie suuremaid väljakutseid, tegeleda inimõiguste süga, süvalaiendamistega, laiendamisega kuid äh, me peame sellega tegelema aktiivselt nii poliitika valdkonnas kui ka praktiliselt. Äh, ning sellega seoses on meil ka väga raskeid valikuid vaja teha. kuid äh, ma arvan, et on ka väga konkreetseid võimalusi, kuidas edasi töötada. võib-olla me tuleks tagasi selle juurde, mida Lerardon ütles. nimelt, et meie nimelt mitte ainult KOHOM ei peaks eh, inimõigustega tegelema, vaid eh, me peaks eh, oma haaret laiendama ka geograafiliselt. ning et näiteks teg-, näiteks raportites, mis tehakse li-, naaberriikide kohta, et need raportid algaks küsimustega inimõiguste kohta. ja see puudutab ka inimõigusi ja geopoliitilisi küsimusi, neid peaks samuti arutama, arutama siinsamas Brüsselis ja mitte ainult Kohomi poolt. inimõiguste olukorra vaatlejad peaks tihedat koostööd tegema siinsamas Brüsselis. nüüd äh, siin on räägitud äh, ka sellest, milline on äh, side inimõiguste ja arenguküsimuste vahel. Need on omavahel väga tihedalt seotud. osaliselt tuleb muidugi üritada vaadata võimalikult ah, see pirs-, pikast perspektiivist, teisest küljest eh, peame oma arengukoostöös eh, inimõigusi silmas pidama, peame ka eh, samuti oma võimekuse arendamisel inimõiguste küsimusi meeles pidama peame mõtlema näiteks äh, selle peale, milline on inimõiguste olukord äh, Darfuris, selles osas on Euroopa Liit väga äh, selgelt ja julgelt oma seisukohti väljendanud. ning on palju erinevaid võimalusi selleks, et karistada inimõiguste rikkumist ning rahvusvahelist, rahvusvahelise õiguse rikkumist üks võimalus karistamiseks on kahtlemata rahvusvaheline kriminaalkohus, kuid samas on ka eh, selliseid eh, üksusi, millel on kohustus eh, järgida inim-, jälgida inimõiguste olukorda Sudaanis. Euroopa Liit on väga selgelt toetanud Inimõiguste Nõukogu tegevust inimõiguste olukorra järgimiseks Sudaanis me kindlasti jälgime seda, et inimõigusi kaitstakse, et inim-, rahvusvahelisest õigusest kinni peetaks. ja me reageerime teravalt iga rahvusvaheliste normide rikkumise peale. minu, mulle, minu käest küsiti ka konkreetselt eh, rahvusvahelise kriminaalkohtuga koostöö tegemiseks, see tegemise kohta, see on samuti selline küsimus, mille osas ehm, Euroopa Liit teeb tööd ehm, globaalsel tasandil teeme jõupingutusi selleks, et Rooma statuut ratifitseeritaks. praegusel hetkel on väga paljud riigid selle juba eh, ratifitseerinud, kuid me loodame, et eh, palju, üha enam riike hakkab kohtuga ka koostööd tegema. ja et ta saab oma tööd teha tõesti iseseisva kohtuna ning eh, lõpetuseks ma sooviksin lõpetada sealt, kus ma alustasin. Eh, nimelt, eh, mis puudutab siis Lissaboni lepet, tuleksin tagasi selle juurde, mida ütles eh, Rootsi peaminister Euroopa Parlamendis selle kohta juulikuus. nimelt see on oluline küsimus meie eesistumise ajal. ning tahaksin sellega lõpetada, sooviksin tänada rootsi keeles äh, Ehm, selle eest, et te meid siia kutsusite ja et ehm, me saaksime tutvustada Rootsi eesistuja riigi, Rootsi kui eesistujariigi inimõiguste programmi. loodame, et meil on tulevikus võimalus teie komisjoniga koostööd teha, oleme kindlasti väga huvitatud eh, kontaktide säilimisest teiega ning eh, kindlasti kohtume tulevikus äh, veel sellel sügisel, aitäh! Äh, suur tänu, proua Hammarskjöld ja, ja tõesti, mul on väga hea meel, et te nii palju oma ajast äh, meile kinkisite ja suur tänu ka komisjoni esindajale ning äh, kõrge esindaja isiklikule esindajale suur tänu samuti ning tulevikuski näitame kindlasti üles lojaalsust vastastikku ja väga lubav on see, et palju teist on siia komisjoni kohale tulnud, see on kindlasti hea märk tulevikuks, aga nüüd äh, kerge äh, teema muutus äh,. väga oluline on see, et äh, meile avaneb võimalus rääkida ka äh, valitsuste väliste organisatsioonide võrgustiku esindajatega, sinna võrgustikku kuulub kolmkümmend kaheksa organisatsiooni ja täna on siin kohal äh, Nicolas Rougi, kes on Madridi klubi äh, direktor Brüsselis ning äh, Gregoire Thierry, kes äh, esindab inimõi-, ra-, FPHI-d, Rahvusvahelist Inimõiguste Organisatsiooni, ja tema siis tegeleb ka selle võrgustiku suhete arendamisega Euroopa Parlamendiga ja võib-olla siis nüüd sõna kõigepealt äh, Äh, inimõiguste ja demokraatia võrgustiku esindajale äh, äh, äh,, esindajatele ja kõigepealt siis võib-olla Nicolas Rougi saab sõna. ja veel enne seda, tegelikult teil on siin ees ka kohad reserveeritud, nii et võib-olla tuletegi, kallid kolleegid, siia ettepoole. proua Sinaine korjab, kordab. kui soovite siia ettepoole tulla, siis palun väga Okay. Thank you, madam chair yes,. Mr Rougi. suur tänu, proua esinaine. ütleb härra Rougi. suur tänu selle võimaluse eest. see on meie jaoks väga oluline, see on väga oluline protsessi jätkamiseks. see protsess algatati juba mitu aastat tagasi Eh, tagamaks eh, dialoog eh, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja selle komisjoni vahel. suur heameel oli siin kuulata ka seda, mida ütles proua Kionka, mida ütlesid ka proua Arno ja proua Hammarskjöld meie olulisuse kohta. sellest me nüüd hakkamegi siin rääkima ma teen äh, lühida sissejuhatuse ja siis annan sõna kolleegidele, kes räägivad konkreetsemalt äh, nende ettepanekute kohta, mis puudutab meie tööd ähm, teie alakomisjoniga. kuid kõigepealt siis ülevaade sellest, kes meie oleme ja mis meie teeme. tegemist on üle neljakümne, üle neljakümmet vabaühendust koondava organisatsiooniga, laienevalt tegeleme siis inimõiguse, demokraatiaga ja konfliktiennetustööga meie eesmärgiks on, et Euroopa Liit kaitseks ja edendaks kõiki õiguseid, mis on kirjas äh, univer-, äh, universaalses inimõiguste deklaratsioonis, nii Euroopa Liidu sees kui ka suhetes kolmandate riikidega. meie võrgustik rõhutab demokraatia ja ema-, inimõiguste olulisust ja me oleme veendunud, et Euroopa Liidu tegevus inimõiguste alal on nii ülioluline kui ka aluseks äh, sellele demokraatli-, nägemusele demokraatiast, mida me edendame. miks meie võrgusti on aga oluline teie tööle? inimõigused on kirjas Euroopa Liidu aluslepingutes ning Euroopa Liidul on terve rida instrumente, mida, millega edendatakse inimõigusi siis nii kodus kui ka välismaal. seda aluseks võetes Euroopa teie Euroopa Parlamendi saadikutena peaksite survestama liitu tegema rohkem, tagamaks selle, et ta ka tõhusalt äh, tegeleks. Euroopa inimõiguste äh, vahendite mõju on jäänud analüüsimata ja üsna tihti nähakse nendes eesmärgi omaette, mitte vahendit muutuste esilekutsumiseks. lisaks sellele kõikvõimalikud mehhanismid eh, inimõiguste edendamiseks välistegevuses ei lähe teinekord kokku inimõiguse alles kaitsetegevusega Euroopa Liidus. kolm sammu tuleb astuda uues Euroopa Parlamendis, tagamaks selle, et eh, eh, inimõiguste prioritiseerimine oleks järjepidevam tuleb tagada inimõiguste garanteerima kõikidel tasanditel, meil on vaja suuremat usaldusväärsust, peame ise kinni pidama inimõiguste alastest kohustustest ja kolmandaks, diplomaatia peab olema tõhusam. Euroopa Liit peab olema positiivseks mootoriks inimõiguste osas. inimõiguste äh, alased aspektid peaks olema peamiseks mootoriks kõikides poliitikavaldkondades, peaksite tagama selle, et äh, sellele pööraks tähelepanu ka Euroopa Parlamendi kõikides tegevushoobades. kuid samas on ka terve rida väga konkreetseid algatusi järgmise aasta jooksul, mis kindlasti Euroopa Liidu rolli inimõiguste alas äh, ka kaitsjana suurendaksid kõigepealt finantsvahendite ülevaatamine, sellele on viidanud ka juba varem äh, demokraatialase konsensuse saavutamine välissuhetes ning institutsiaalsed arengud ehk teisisõnu uus komisjon ja struktuursed reformid tuleb läbi viia selleks, et uus leping õigesti rakenduks. kuidas saaksime teha koostööd? meil oleks väga hea meel, kui me oleksime teie peamine suhtluskanal inimõiguste ja demokraatia küsimustes ning toetate igasugustel üritustel ähm, kodanikuühiskonna kaasamisel teie poliitikaalasest tööst. me su-, su-, paluksime samuti, et meie võrgustik oleks kaasatud inimõiguste alastesse aruteludesse ja seadusandlikusse töösse kõikides komisjonides, aga nüüd äh, Gregor Thierry öö, äh, saab järgmisena sõna rahvusvahelisest inimõiguste organisatsioonist, äh, instituudist, vabandust, et rääkida sellest, kuidas kõik saaksid koostööd teha. Thank you, Nicolas uh,. As you know, HR tänan. nagu te teate, meie töötajad on teie komisjoniga tihedat koostööd teinud ning selle aluseks on kahtlemata positiivsed kogemused koostööst teiega Eh, samuti lootus, et me saame teiega koostöös vastu astuda tulevastele probleemidele ning esitada teile oma eh, prioriteedid ja projektid. samuti eh, oleme me seotud inimõiguste manifestiga, mis avaldati juuni lõpus, millele teil kõigil on võimalik olnud ligi pääseda viimase aasta jooksul oleme täheldanud, et on toimunud positiivseid arenguid Euroopa Liidu inimõiguste poliitikas ja seda eriti seoses ähm, spetsiifiliste inimõiguste toetusvahendite loomisel, mis puudutab konsultatsioonide läbiviimist, samuti, ähm, samuti äh, suuniste väljatöötamist inimõiguste valdkonnas, samuti äh, ja muudes küsimustes, kuid samas me täheldame ka seda, et inimõiguste poliitika mõju ja nende vahendite mõju on piiratud seoses poliitilise toetuse puudusega ning samuti ka sidususe puudumisega ja süvalaiendamise puudumisega meie e, inimõiguste poliitikas. meie jaoks on põhiline küsimus garanteerida inimõiguste esmatähtsus kõikides Euroopa Liidu poliitika, kõikidel Euroopa Liidu poliitika tasandites, nii Euroopa Liidu siseselt kui väliselt. esmane eesmärk kahtlemata on jõuda sellise olukorrani, kus inimõigused ei oleks enam äh, nii vertikaal kui horisontaaltasandil <laughs> enam iso, isoleeritud me peame leidma tugeva ühispositsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide ja institutsioonide vahel horisontaalsel tasandil äh, on inimõigused isoleeritud. Äh, ei tohi nad olla isoleeritud, neid tuleb äh, austada nii siseliselt kui väsi, väliselt ja see peab olema laudumatu osa meie välispoliitikast meie arengupoliitikast, meie immigratsioonipoliitikast, me peame, see olema osa ka meie võitlusest terrorismiga ning me sooviksime teha kaks konkreetset ettepanekut, mis meie arvates võiks aidata need kahte e-, eesmärki saavutada poliitilise toetuse ja süva laiendamise osas. kõigepealt, mis puudutab poliitilist toetust, siis e, meie esimene soovitus oleks, et e, teie komisjon et teie komisjon jätkaks poliitilist interaktiivse dialoogi Euroopa Liidu institutsioonide, liikmesriikide, inimõiguste, vabaühenduste, inimõiguste kaitsjatega, iseseisvate ekspertidega, ÜRO ja Euroopa Nõukogu komisjonidest ning ma tahaksin rõhutada eh, olul-, eriti just olulisust koostööd inimõiguste ekspertide ja äh, E, iseseisvate vaatlejatega, inimõiguste ekspertidega, sellepärast et see aitab meil otseseid e, kontakte säilitada sellega, selle karmi reaalsusega, mis tihti koha peal, koha peal tuleb vastu seista ning e, see on seotud ka Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide institutsioonidega. me peame koostööd tegema Euroopa Nõukoguga, Aafrika Ühendusega. me peame kuulma iseseisvaid hinnanguid ja soovitusi erinevate iseseisvate üksuste poolt. mis äh, võiks avada võimaluse poliitilise dialoogi läbiviimiseks? millal võiks see interaktiivne dialoog äh, toimuda äh,? olen rääkinud erinevatest äh, ühtsustest, äh, eesistujatest, äh, vabaühendudest, liikmesriikide ja Euroopa Liitude, Liidu esindajatest. millal see kohtumine peaks toimuma näiteks enne oluliseid kohtumisi olulisemate partnerriikidega? see peaks olema osa näiteks ka Euroopa naabruspoliitikast, koostööpoliitikast peame mõju, hindama meie tegevuse mõju kolmandates riikides. me peame eh, inimõiguste küsimusi arutama kaubandusläbirääkimistel või samuti sanktsioonide kehtestamisel. see peaks toimuma ka olulisemates faasides, näiteks eh, inimõiguste ehm, eh, inimõiguste poliitika väljatöötamisel, sanktsioonide väljatöötamisel, suuniste väljatöötamisel ja nii edasi see peaks toimuma ka loomulikult iga kord, kus ähm, mobiliseeritakse enda tegevust äh, kriiside puhul. see interaktiivne poliitiline dialoog, selle dialoogi eesmärk oleks äh, suurendada äh, kõigi huvigruppide kaasamist ning me arvame, et erinevate huvigruppide kaasamine automaatselt äh, suurendab äh, kvaliteet, arutelude kvaliteeti ning äh, see kaasab ka inimõiguste kaitseid riiklikul ja kohalikul tasandil ning samuti suurendab see meie võimalust koostööd teha teie komisjonil ÜRO vastavate üksustega ning see suurendab loodetavasti ka avalikkuse huvi. ning teised soovitused äh, puudutavad konkreetseid äh, võimalusi inimõiguste süvalaiendamiseks äh, ÜR, Euroopa Liidu ÜRO poliitikas. me peaksime ka taotlema seda, et teie komisjoni liikmeid äh, osaleksid aktiivselt teiste Euroopa Parlamendi komisjonide töödes, samuti ka parlamendi delegatsiooni töös ja samuti teht- ka ühisparlamentaarse, parlamenti ühisassambleedes. et äh, tõstataks keerulisi küsimusi ka teistes komisjonides ja delegatsioonides. teine ettepanek oleks äh, suurendada öö, ühiskoosolekute korraldamist teiste Euroopa eh, Parlamendi komisjonidega näiteks, et oleks eh, ühiskoosolekuid Naisõiguste komisjoni, eh, Põhiseaduskomisjoni ja teiste komisjonidega. et, et inimõiguste süvane laiendamine saaks lahutamatuks osaks kõigi, kõigi Euroopa poliitikate puhul ja näiteks eh, eh, DROA libe ühiskomisjon peaks eh, kindlasti toi-, ühis-, koosolek peaks kindlasti toimuma, mis puudutaks inimõiguste kaitset Euroopa Liidu siseliselt. sest me jagame täiesti seis-, väljendatud seisukohti selle kohta, et on vaja eelkõige kaitsta inimõigusi Euroopa Liidu siseselt, et mõjuda usutavalt läbirääkimistel kolmandate riikide esindajatega me ei saa pidada usutavalt dialoogi Venemaaga, kui me ei ole sajaprotsendiliselt eh, garanteerida inimõiguste head olukorda Euroopa Liidu liikmesriikides. teine oluline küsimus puudutab eh, võitlust surmanuhtlusega ja eh, piinamise vastu, vastu võitlust. me, me peame ja lõpuks ma sooviksin teha veel ühe konkreetse ettepaneku. E, nimelt e, suurendada süvalaiendamist Euroopa Parlamendi siseselt, e, näiteks kaasates Euroopa Parlamendi presidendi, Ahveti presidendi ja teisi oma töösse ning teha Euroopa Parlamendi presidendile konkreetseid ettepanekuid, deklaratsioone, mis puudutavad inimõiguste küsimusi. suur tänu teile veel kord võimaluse eest eh, siin sõna võtta, ma pidin rääkima väga lühidalt ja väga üld, <laughs> üldissõnaliselt rääkida, sest eh, mul on küll olemas konkreetselt kolmekümne kaheksa eh, vabaühenduse soovitused, kuid ma ei hakka konkreetselt keskenduma Eh, ma, minu, meil on siin esindajad, kes konkreetselt keset, keskenduvad eh, eri riikidele, proua Likura äh, äh, räägib konkreetselt äh, inimõiguste küsimusest Vahemere piirkonnas. Thank you uh,. So suur tänu. Euro-Vahemere inimõiguste võrgustik on selle üldvõrgustiku liige Äh, kaheksakümmend liiget, Euroopa Liit ja Vahemere riik, kes on assotsiatsioonilepingud äh, liit, sõlminud Euroopa Liiduga üheksakümne viies aasta oli Euro-Vahemere partnerluse algusaasta ja üks partnerlusvaldkondadest äh, oli poliitiline ja julgeolekualane dialoog selleks, et rahu ja stabiilsuse ala luua, mis põhineks siis inimõiguste demokraatia põhimõtetel. kahe tuhande viiendal aastal, kümnendal Euro Vahemere tippkohtumise ähm, tähistamisel Barcelonas võtsid partnerid äh, meetmed selleks, et tagada sooline võrdõiguslikkus ning äh, Äh, väldida igasugust diskrimineerimist ja tagada just nimelt naiste õigused ning võeti vastu viieaastane tegevuskava, see hõlmas ka konverentsi, mis peeti kahe tuhande kuuendal aastal inimest, äh, naiste õiguste kohta Istanbulis, sai kokku ministrid äh, konverentsil, kus räägiti siis naiste rollist ühiskonnas, tegemist oli verstapostiga naisõiguste Mm, äh, ajaloos Euro-Vahemere partnerluses, sellepärast et üksteist aastat pärast Barcelona deklaratsiooni võeti lisamehhanism naiste õiguste osas esimest korda vastu, kolmkümmend viis esindajat võtsid selle vastu, ministrite konverents keskenduks äh, siis naiste rolli äh, tugevdamisele ühiskonnas, sellele viidatakse praegu Istanbuli tegevusraamistikuna või Istanbuli tegevuskavaga ning see peaks siis rakenduma kahe tuhande kuuenda, kahe tuhande kümnendaks aastaks. iga-aastane aruandlusmehhanism anti paika ja ministrite äh, kohtumine peaks toimuma ka äh, nüüd sellel aastal üheteistkümnend-, kümnendal, üheteistkümnendal novembril Äh, Marokos äh, selleks, et teha siis analüüs äh, selle Istanbuli tegevuskava kohta. kahe tuhande kuuenda aastani kahjuks edasiminekud soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ja inimõiguste alaste algatuste osas oli jäänud toppama või oli aeglane Euro-Vahemere koostöös ja oli väga palju takistusi nimelt naised ei osalenud partnerlustes ja isegi Barcelona deklaratsioon tegelikult viitab ainult äh, naiste õigustele äh, majanduslikus mõttes. mingisugust konkreetset viidet naiste õigustele äh, assotsiatsioonilepingutes ei olnud, vaid seda peeti nii-öelda siseprobleemiks. selline kalduvusi naiste õigusi käsitleda kultuurilise ja usulise teemana oli väga levinud ja seda peeti siis siseriiklikuks küsimuseks. naiste õigused ja sooline süvelaienemine on kahjuks jäänud ka poliitilises dialoogis äh, eiratuks äh, nii Äh, naabruspoliitika kui ka Vahemere poliitika raames. kahe tuhande teisel aastal võttis Euroopa Parlament vastu raporti naiste õiguste ja diskrimineerimise kohta Vahemere piirkonnas ning äh, paluti siis, et komisjon viiks läbi algatuse ja analüüsiks olukorda, kuid kahjuks äh, sellest midagi ei tulnud. Euroopa naabruspoliitika raames on äh, sõlmitud mitmeid tegevuskavasid paljude riikidega ja seal on teatud elemendid naisõiguste kohta olemas, kuid sellised kahepoolsed lahendused äh, ei viinud ühtse jõupingutuseni selleks, et pea, et, et CEDO alusel kohustusi täita ja et need tegevuskavad ka tegelikult rakenduksid. tegevuskavad ei ole oma olemuselt õiguslikult äh, siduvad ja seega nende rakendamine sõltub otseselt iga üksiku riigi valmidusest seda ellu viia proua esinaine sekkub, ma vabandan, et ma teid sekkun, saadikud lahkuvad ja kui me tahame vestlust, siis äh, me peame olema natukene interaktiivsemad, kõik, mis te ütlete, on väga oluline ja mina olen kindlasti esireas nende seas, kes peavad naisõigusi väga oluliseks, aga aega on vähe ja kui te tahate ka saadikute poolt midagi kuulda, siis palun tehke lühidamalt, lühemalt, teised järgnevad kolleegid peavad ka sellega arvestama, sest muidu jääb vestlusest puudu järgmine kord võib-olla natukene rohkem näeme teile aega ette. ja peaksime ka kohtumiste vahel pidevas ühenduses olema, aga arvestage, et äh, aega on vähe. tegelikult kõne, sõna anti ainult kahele kõnelejale, alguses aeg oli ette nähtud. nii et äh, aega on vähe. kõneleja jätkab, jah, teen lühidalt siis kiiresti. mis ma tahan nüüd öelda? nagu ma ütlesin, ministrite kohtumine leidis aset aastal kaks tuhat kuus ja tulemas on järgmine nende kohtumine kahe tuhande üheksandal aastal, sellel aastal, kus Istanbuli tegevusplaan läbi vaadatakse. me tegeleme Euroopa Parlamendi ja Vahemere Parlamentaarse Assamblee rolli analüüsima, analüüsimisega, et kuidas te saaksite seda ministrite kohtumist mõjutada meil on küll see Istanbuli tegevuskava jah, kuid see on väga hambutu dokument ning meie oleme huvitatud siis Euroopa Parlamendi mõjust, et äh, ette valmistada see ministrite kohtumine, et äh, tulemuseks oleks natukene jõulisem dokument. Äh, ähm, me tahame, et pandaks paika ka tegevuskava, kus viidatakse siis väga konkreetsetele eesmärkidele, mida tuleb täitma hakata ja kus on ka äh, Äh, paigas äh, siis võrdluspunktid äh, ja veel kord ütlen, et tegime ka variraporti selle ministrite kohtumise ettevalmistamisel, kus analüüsisime olukorda aastast kaks tuhat kuus ja väga konkreetsed ettepanekud on siis Äh, meie poolt seda, aidake meid nende eesmärkide täitmisel, see raport on seal ukse taga ka saadaval. suur tänu, ütleb proua esinaine ja ma paluksin ülejäänud kõnelejatel äh, saada hakkama ühele poole kahe minutiga, sellepärast et vastasel juhul meil mingisugust vestlust tulla ei saa. suur tänu, ma olen Veronika Santacosa, Human Rights Watchi esindaja ja me üritame tõesti väga lühidalt keskenduda kolmele riigile, mis praegu on äh, vägagi päevakajalised Euroopa Parlamendi ja Euroopa jaoks Venemaa, Turkmenist, Türkmenistan ja Tadžikistan. Äh, Venemaa puhul äh, tervitame soojalt nii Euroopa Parlamendi kui ka eesistujapoolseid avaldusi seoses vägivalla ja ähvarduste suurenemisega Põhja-Kaukaasias inimõiguste Äh, alaste võitlejate suunas, need mõrvad ei leia aset taga vaakumis, seda tuleb rõhutada, väga oluline on need mõrvad panna laiemasse konteksti, nimelt äh, igasugune seaduslikkuse puudumine ja, ja avaliku korra puudumine Tšetšeenias ja Põhja-Kaukaasias ja meil on vaja väga selget rahvusvahelist sekkumist ja dialoogi Vene Föderatsiooni valitsusega selle, eh, sellise olukorra osas ja Venemaa peab astuma väga selgeid samme selleks, et lõpuks selline vägivalla laine peatada. ja üks väga konkreetne viis, kuidas seda teha, minu, meie, meie meelest on Euroopa Liidu poolt kindlasti see, kui me Äh, toetaksime seda, et äh, Venemaa täidaks äh, rahvusvahelise inimõiguste kohtu otsuseid Tšetšeenia kohta, mida on üle saja juba ja Euroopa Parlament on seda rõhutanud viimase aasta jooksul vähemalt kolm korda juba Äh, erinevates resolutsioonides, kus äh, kutsutakse siis äh, Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu Nõukogu see Venemaaga peetavates dialoogides esile tõsta, nii et me tõesti tahaksime, et Euroopa Parlamendi ja Inimõiguste Allkomisjon proaktiivselt tegutsesid selles vallas, tagama, tagamaks, et asi liiguks edasi. Türkmenistan nüüd kõige viimasel üldasjade nõukogul võeti vastu Türkmenistaniga vahepealne kaubanduskokkulepe. Türkmenistan on samas üks kõige rõhuvamaid riike maailmas ja täiesti šokeeriv on see, et see keel, mida kasutati selle kaubanduslepingu äh, vastuvõtmisel ei viidanud absoluutselt inimõigustele, seal ei olnud teragi sellest ja see on väga üllatav, sellepärast Euroopa Parlamendis on sellest väga aktiivselt räägitud Eh, need läbirääkimised kaubanduslepingu osas olid eh, blokeerinud eh, juba mitu aastat just nimelt inimõiguste poolt ja roheline tuli, saadi alles aprillis, pärast seda, kui komisjon ja nõukogu olid andnud konkreetseid kohus-, äh, võtnud konkreetseid kohustusi Euroopa Parlamendi ees, et äh, nad äh, kavatsevad tegeleda Euroopa Parlamendi poolt väljendatud murekohtadega inimõiguste olukorra kohta Türkmenistanis, eriti sellises valdkonnas nagu poliitvangid, reisipiirangud ja inimõiguste vaatlejate juurdepääsule vabaühenduste juurdepääsule siis olukorrale Amnesty International, Human Rights Watch eh, ja paljud, kellel kõigil puudub juurdepääs riigile. ja nüüd siis Euroopa Liit äh, seob uusi sidemeid riigiga, kes ei luba mitte mingisugust inimõiguste olukorra seiret, samas kui nõukogu ja komisjon on võtnud väga selgeid kohustusi selles osas, et eh, nad räägivad inimõigustest ja Äh, nõuavad edusamme, kuid samas mitte mingisuguseid tõendeid selle kohta ei ole meil. nii et taaskord, see on väga oluline valdkond, kus me loodame, et Euroopa Parlament ja Inimõiguste Allkomisjon sealjuures siis äh, proaktiivselt tegutseksid, tagamaks selle, et komisjon ja nõukogu jääksid oma lubaduste juurde. järgmine lepinguline äh, seos partnerluskoostöö kokkulepe, mis tuleb järgmistel kuudel Euroopa Parlamendi ette ning on väga oluline on see hoida pidevalt päevakorras. Usbekistan lõpetuseks, jällegi üks riik, kus valitsus on rahvast oluliselt rõhuv, meie otsime nendega siis Euroopa Liidus sooja sidemeid. see on väga päevakajaline, sellepärast et oktoobrikuisel üldasjade nõukogul äh, Äh, räägitakse sellest, kas eemaldada sanktsioonid, mis pandi peale, peale Abidžani äh, veresauna. Euroopa Liit on seadnud väga selged inimõiguste kriteeriumid Usbekistanile, neid ei ole aga täidetud ja Euroopa Liidu nõudmiste seas oli äh, umbes kaheteistkümne inimõiguste eest võitleja vabanda-, vabastamine vangistusest selleks, et kodanikuühiskond toimiks, eh, peab, on vaja, on vaja vabaühenduste osalust selles. Need olid väga selged Euroopa Liidu nõudmised, mis on mitmes eh, üldasjade nõukogu dokumendis sees, neid ei ole täidetud ja nüüd on võimalus Euroopa Liidul eh, vaadata üle Usbekistani valitsuse inimõiguste äh, nii-öelda senine ülevaade. suur tänu ja viimane kõneleja, teil on tõesti ainult kaks minutit. jah, jah, okei okay,, I think this is work. ma arvan, et see asi töötab. suur tänu, et te mind siia kutsusite, et te mulle sõna andsite, ma tõesti tegin palju lühemaks oma ehm, sõnavõttu, minu nimi on Lars Posson, ma töötan CDM-i jaoks, mis ehm, tegeleb ehm, arenguküsimustega ning nagu te alusõigus on üks kolmekümne kaheksast organisatsioonist, mis äh, kuuluvad äh, inimõiguse demokraatia organisatsiooni. ning äh, tahtsin rääkida siis ÜRO inim-, inim-, puuetega inimeste õiguste konventsioonist, millest rääkis ka Rootsi esindaja. eelpool nimetatud konventsioon hakkas kehtima möödunud aastal kolmandal mail ning äh, sellele kirjutas alla ka Euroopa Liit, see on midagi uut rahvusvahelises äh, äh, õiguses, sest mitte, see tähendab seda, et mitte ainult liikmesriigid ei kirjuta alla konventsioonile, seekord lisaks liikmesriikidele kirjutas alla ka Euroopa Liit, nii et Euroopa Parlament ning Euroopa Parlamendi alakomisjon inimõiguste küsimustes mängivad väga olulist rolli selle ratifitseerimise eh, juures ning eh, kui see protsessi, see protsess lõpeb, nagu ütles Rootsi eesistuja, loodetakse, et see lõpeb, see, sellega viiakse, see viiakse lõpule selle aasta lõpuks et ratifitseerimisprotsess Euroopa tasandil eh, saab läbi, siis seda eh, tuleb väga oluline rakendumisperiood ning eh, see puudutab ka neid oluliseid sätteid, millest ma detailselt ei saa rääkida, see kahtlemata vääriks eraldi istungit, miks, selgitamaks, miks võiks nii oluliselt muuta puuetega inimeste elu Euroopa Liidus ja välismaal. mul ei ole praeguseks selleks aega, kuid äh, ma tahaksin siiski kutsuda üles äh, teie inimõiguste komisjoni, et te vaataks äh, üle väga tähelepanelikult, mida Euroopa Liit teeb ning kuidas ta soovib oma kohustustele vastu astuda teile kohustusele, mille ta võttis enda peale, kirjutades alla puuete inimeste konventsioonile. ma sellega täna lõpetan ja loodan, et meil on tulevikus võimalik veel järgmisel aastal sellega seoses äh, kohtuda. suur tänu kõikidele sõnavõtjatele, see info, mille te edastasite, on meie jaoks väga väärtuslik ja me ei unusta seda, mida öeldi Venemaa, Türkmenistani ja Usbekistani kohta, ei unusta ka seda, mida räägiti meile Euromeedi eh, novembrikuisest ministrite kohtumisest ja kui oluline roll meil seal on määr-, mängida ja muidugi eh, puuetega inimeste rahvusvaheline konventsioon on parlamendi jaoks mõistagi väga-väga tähtis, aga meie väga lühike arutelu, mis saab kesta ainult paar minutit kahjuks peaksime keskenduma strateegilistele küsimustele, et kuidas inimõiguste alast mõjuvõimu suurendada, te viitasite sellele, et meil on vaja poliitilist tuge dialoogides ja nii edasi, see oleks, et te oleksite dialoogides osaline, see on väga hea soovitus meile ja te olete väga olulised partnerid meie jaoks. ja loodetavasti pärast tänast kohtumist ja järgnevates kohtumistel kindlasti me saame seda strateegiat arendada ainult proua Lohpiller on sõna palunud ja temale ma sõna nüüd annangi. Thank you very much and thank you for all your presentation. suur tänu ja suur tänu nende avalduste eest, ma tahaksin tänada inimõiguste ja demokraatia võrgustikku samuti, et nad on inimõigustealase manifesti pannud uue parlamendi jaoks kokku kahe tuhande üheksandal aastal, siin on väga palju väga väärtuslikku, väga palju olulisi ettepanekuid ja suur töö sai ilmselt tehtud selles osas, et konsuseni jõuda, et mis on kõige olulisem, kui kolmkümmend kaheksa organisatsiooni on suisa TE-võrgustiku liikmed. Te ütlete siin, et väga oluline on see, et Euroopa Liit peab viisavalt andma finants ja vahendeid ja personali selleks, et inimõiguste alased ähm, kohustused täita, ma olen täiesti nõus teiega, kuid kui te samas ütlete, et selleks, et tööd korralikult tege-, teha, on väga oluline, et inimõiguste äh, alane komisjon Euroopa Parlamendis loodaks uus võib-olla peaksime bilateraalsetele vastama, kuivõrd aega on vähe, aga ma tahaksin täpselt teada, mis asja te ikkagi mõtlete sellega, millised on teie konkreetsed soovitused meile kui inimõiguste allkomisjonile, mis on see uus organ? suur tänu ja lühidalt veel härra Howitt, palun. suur tänu. kuivõrd ainult üks kõneleja oli sõna soovinud, ma tahaksin lihtsalt öelda, et kuivõrd aega on väga vähe, Äh, kuivõrd äh, aeg, kell on õhtusse jõudnud, ärge pidage seda toetuse puudumiseks või huvi puudumiseks meie komisjoni poolt äh, teie töö suhtes. see on väga oluline siin välja öelda, et me oleme huvitatud teie tööst. ja olen nõus ka Türkmenistani kohta öelduga ja ootan tulevikus kindlasti teiega koostööd selles küsimuses. see ettepanekute nimekiri oli samuti väga kasulik selle kohta, kuidas meie allkomisjonina peaksime oma tööd tegema. see oli meile väga kasulik soovitus. ja nüüd äh, lugedes teie manifesti, võib-olla värgi, väike kriitika vabaühenduste suhtes ja lugedes teie avaldusi, äh, paljud äh, märkused, mis on tehtud vabaühenduste poolt, need on kõik väga õigus, õiged, kuid tegelikult on ju ikkagi nii, et äh, põhimõtted on ju need, millega me oleme nõus äh, siin parlamendis. eesistuja on ka nendega ju ometigi nõus, komisjon äh, toetab neid põhimõtteid, kui asi on selles, et kuidas need siiski konkreetselt ellu viia Äh, tänases maailmas, nii et ma pöörduksin vabaühenduste poole, et tehke koostööd äh, nii eesistujamaaga kui ka meiega, et millised on siiski need kõige olulisemad küsimused selleks, et tulemusi saadust, saavutada. Äh, finantsvahendite kohta öeldu, keskendumine demokraatiale, see kõik on kõik väga oluline ja, ja arvestades uue lepingu jõustumist, võib-olla tekib uus välisteenistus ja nii edasi, need on kõik tegevused, millega me kõik kavatseme hakata tegelema ja väga oluline on nõuda selliseid asju ka tulevikus, nii et loodetavasti me saame kõik äh, äh, sõna sekka öelda. Te sellest ei rääkinud, kuid eelmine parlamendi koosseis äh, tegi, tegeles millegagi, mida te meilt palusite, nimelt et oleks võimalus teil selle komisjoni juhatuses käia regulaarselt, selleks et võib-olla arutelusid pidada näit-, natukene väiksemas seltskonnas. see oli tõesti väga kasulik praktika, kuidas suurendada dialoogi teie võrgustiku äh, ja teiste vahel selles allkomisjonis. suur tänu! suur tänu, härra Howitt! kallid kolleegid, minu ettepanek on et äh, me need järgmised nelikümmend viis minutit, mis meil on tänase kohtumise lõpuks, lõpuni, et ähm, lõpuni, et kuulame kõigepealt ära äh, selle uurimuse tutvustuse, see on seesama, millest te rääkisite, see süvalaiendamine, ja siis võib-olla ka teie saaksite osa sellest arutelust ja et kui lubate, siis võtame ette päevakorrapunkti number seitse kus äh, meile tutvustatakse inimõiguste allkomisjoni poolt tellitud äh, uurimuse tulemusi, see puudutab siis inimõiguste temaatika süvalaiendamist ja meil on siin äh, kaks inimõiguste ja demokraatia ülikoolide vahelise keskuse esindajat kohal, professor Florence Benoit-Roomer, kes on selle organisatsiooni peasekretär Veneetsias ning varem on ta ka Robert Schumani ülikooli president olnud Strasbourgis ja olnud osaline paljudes erinevates inimõiguste alastes tegevustes ja Horst Fischer, kes on selle organisatsiooni president ning on ka nende Brüsseli esinduse töötaja ühe Saksa institutsiooni jaoks, GTZ ja sõna saab võib-olla kõigepealt äh, professor Benoit Roomer, teil on sõna, palun. Euh, aitäh, proua eesistuja, mul on väga hea meel, et ma täna siin teie hulgas viibida saan. ja saan teile tutvustada seda uurimust, mis äh, koostati äh, Euroopa Inimõiguste Demokratiseerimise Instituudis, mis asub Veneetsias ja mis koondab ka neljakümmet ühte eh, ülikooli, mis eh, uurib inimõigusi Euroopa tasandil. ja seepärast me vastasimegi eh, sellele üleskutsele, mis Euroopa Parlamendist tuli, koostada selline uurimus mis puudutas siis äh, inimõiguste teema süvalaiendamist äh, Euroopa Liidu välissuhetes ja siis me koostasime uurimuse ja esitasime selle parlamendile neljandal mail kaks tuhat üheksa. see uurimus, selle uurimise koostasid kümmekond äh, teadlast ja õppejõudu ja ja Mm, selle uurimise raames äh, peeti väga paljusid, väga palju intervjuusid äh, erinevate komisjoni esindajate, parlamendi esindajate, parlamendiliikmete ja ka vabaühenduste esindajatega ja ma annan kolleegile sõna selleks, et ta võtaks kokku seda, selle uurimuse ja väga oluline on äh, rõhutada neid soovitusi, mida me saame Euroopa Parlamendile anda selleks, et võib, oleks võimalik parandada e, inimõiguste teema süvalaiendamist välissuhetes. esimene küsimus, mis oli, oli üldse, et mida tähendab sõna mainstreaming, süvalaiendamine. prantslase jaoks on see väga raske, sest meil ei ole tegelikult prantsuse keeles tõlget sellele e, mõistele. me võime rääkida inimõiguste e, levitamisest, aga see ei oma sama tähendust ma arvan, et kui räägitakse inimõiguste süvalaiendamisest, siis tähendab see seda, et äh, üritatakse ühiskonna arutelu keskenduda inimõiguste küsimustele ja inimõiguste äh, küsimusi üritatakse tuua ühiskondliku arutelu keskmesse. mis puudutab äh, nüüd äh, rahvusvahel-, välissuhteid, siis siis inimõiguste siis ähm, tähendab see nüüd äh, seda, et inimõiguste teemat üritatakse kaasata kõigisse mm, poliitikavaldkondadesse, kõigisse tegevustesse ning äh, süvalaiendamise eesmärk on äh, tag-, saavutatud siis, kui inimõiguste küsimustega ei tegelda üksnes spetsiifiliste meetmete raames, vaid kui mm, inimõiguste meetoditega arvestatakse kõigi tegevuste puhul ja siis, kui inimõiguste metodoloogia on tunginud selle organisatsiooni töökultuuri. ja me tegelesime just nimelt selle kontseptsiooni äh, äh, juurtega, et kus see on tekkinud, see tekkis ÜRO-s ja väga palju toetas seda just ÜRO äh, peasekretär Kofi, Kofi Annan ja ta äh, juurutas äh, inimõiguste programmid ja soovis, et äh, need oleks kõigis ÜRO pro-, kõigi ÜRO programmide osaks ja UNICEF tegeles sellega väga palju ja, ja ka Euroopa Liit hakkas selle küsimusega tegelema peale aastat kaks tuhat muutus see teema Euroopa Liidus aktuaalseks ja e, Euroopa Liidu jaoks on see keerulisem kui ÜRO jaoks, sest ÜRO, Euroopa Liit alguses oli siiski pigem majandusühendus. ja eesmärgiks oli pigem äh, vabaturu loomine. nii et eesmärgid Euroopal ja Euroopa Liidul ei ole üldse, ei olnud üldse samad, aga miks praegu Euroopa Liidus siis tegeldakse ka äh, inimõiguste süvalaiendamisega äh, erinevates valdkondades. põhjuseks on see, et Euroopa Liidu jaoks tähendab inimõiguste süvalaiendamine seda, et äh, inimõiguste küsimustega arvestatakse äh, alati Euroopa Liidu poliitikate väljatöötamisel, äh, ükskõik milliseid äh, poliitikavaldkondi see puudutab, loomulikult välissuhted, aga see puudutab siis ka kõikide muude poliitikate välisaspekte, aspekte, rändepoliitikat, varjupaigapoliitikat, energeetikat ja Euroopa Parlament on loomulikult olnud äh, süvalaiendamise äh, edendajaks ja kahe tuhande seitsmenda aasta inimõiguste raportis äh, rõhutas Euroopa Parlament vajadust edendada inimõiguste süvalaiendamist ja rõhutati ka vajadust tugevdada eh, ÜVJP-d, mida küll tihti äh, liikmesriikide erihuvid kahjustavad ja et äh, tagada oleks vaja ka see, et äh, et järgitaks seda, et inimõiguste alaseid otsuseid ka ellu viidaks ÜVJP raames. nii et Euroopa Parlament on toetanud Mm, süvalaiendamispoliitikat ja ähm, jälginud seda, et äh, seda poliitikat ka ellu viidaks. ja nüüd äh, kiire diagnoosi raames tahaks ma öelda, et see poliitika on meil olemas, Euroopa Liidul on olemas ka organ selle süvalaiendamise poliitika elluviimiseks, meil on olemas ka meetmed meet, nii et see poliitika on olemas, aga tuleb öelda, et asja on võimalik parandada. aastast kaks tuhat üks on olemas äh, palju, äh, teatav hulk olulisi dokumente, raporteid, lõppjäreldusi erinevatelt äh, Euroopa Liidu institutsioonidelt ja nendes on defineeritud see, mida me siis äh, süvalaiendamise all mõistame. ja eelkõige puudutasid need dokumendid teist sammast, ÜVJP-d ja äh, mm, ja see inimõigustel mm, baseeruv lähenemine äh, mm, tuleks juurutada ka esimeses ja kolmandas sambas nende välistes aspektides näiteks äh, arengukoostöös äh, kultuuri ja haridusvallas. Euroopa Liidu instrumendid äh, inimõiguste süvalaiendamiseks on väga erinevad, me oleme kuulnud juba neist, osa neist on üldisemad, osa on väga spetsiifilised, on dialoogid kolmandate riikidega, peaaegu kõigi kolmandate riikidega, on ka teatavad äh, suunised, mis on välja töötatud selleks, et anda äh, juhtnööre suhetes kolmandate riikidega, mis puudutavad siis näiteks piinamist äh, ja surmanuhtluse kaotamist ja inimõiguste kaitsjate kaitset ja on ka inimõiguste klauslid erinevates kaubanduslepingutes, mis äh, näevad ette ähm, kas siis lepingute lõp-, mm, lõpetamist või siis äh, teatavaid äh, teisi meetmeid, kui partner ei pea kinni inimõiguste põhimõtetest. ja on ka see Euroopa inimõiguste ja demokraatia algatus, mis on rahaline instrument, aga mis võimaldab Euroopa Liidu poliitikaid ellu rakendada nii et minu meelest on vahendid olemas ja institutsioonid olemas. nõukogu on väga oluline inimõiguste äh, süvalaiendamise seisukohalt lähtudes, tänu peasekretäri ja kõrge, peasekretärile, kõrgele esindajale ja Kohomile. ma ei räägi siin nüüd äh, peasekretäri ja äh, kõrge esindaja Kohommi äh, rollidest, aga ta on, aga need on väga olulised nõukogu ähm, raames inimõiguste küsimuste vallas ja inimõiguste küsimuste äh, koordineerimisel erinevates Euroopa Liidu välispoliitikates. ja komisjonis on ka rakendatud protsessi ja inimõiguste küsimusi on kaasatud erinevatesse poliitikatesse, ka regionaalpoliitikatesse ja komisjon meenutab äh, süvalaiendamise olulisust äh, erinevates ähm, äh, Euroopa Liidu institutsioonides ja ka parlament on andnud panuse süvalaiendamise poliitika edendamisse erinevate resolutsioonidega kus äh, tõstetakse esile inimõiguste tähtsust ja ähm, loomulikult on koostatud palju raporteid, muuhulgas iga-aastane inimõiguste raport. nii et äh, Euroopa Parlamendi tegevus on oluline, kuna parlament, äh, see on ju Euroopa hääl ja legitimeerib välja töötatud poliitikaid Euroopa Liidu tasemel. nii et Euroop-, aga Euroopa Liit äh, saab asju teha paremini. ja inimesed, keda me intervjueerisime, arvasid, et võik-, erinevaid asju võiks äh, paremini teha, aga ma arvan, et äh, proua Arno juba rääkis, et mida saaks paremini teha, ta rääkis sidususe puudumisest. Euroopa Liidu sises- ja välispoliitikate vahel ja Euroopa Liidu poliitika on ju liikmesriikide poliitika, mis äh, mm, nõrgestab Euroopa Liidu seisukohta erinevates äh, muudes organisatsioonides nagu äh, inimõiguste nõukogus. ja süvalaiendamise Äh, probleemiks on just nimelt see sidususe puudumine, mida tulebki äh, edendada. ja süvalaiendamise poliitikat ei viida ähm, jätkuvalt ellu, sellele protsessile tuleb pöörata rohkem tähelepanu selleks, et see muutuks süstemaatiliseks ja puudutaks kõiki poliitikavaldkondi ja ar-, inimõiguste raames arvestatakse äh, erinevate õigustega ja arvestada tihtipeale kultuuriliste õigustega, majanduslike õigustega. nii et osa vabaühendusi arvavad, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata majanduslikele ja sotsiaalsetele õigustele. ja mainiti ka seda, et kindlasti on võimalik ka süvalaiendamist paremini edendada välissuhete vallas ja et äh, sidusamalt ja paremini koordineeritult tuleks kasutada seda äh, äh, finantsinstrumenti Euroopa demokraatia ja inimõiguste algatust. nii et Euroopa Liidul on olemas inimõiguste süvalaiendamise poliitika, aga seda ei rakendata kõigis äh, valdkondades, ei rakendata kõiki vahendeid, mis on olemas me oleks äh, soovinud äh, sõnastada, me soovisime sõnastada ka teatavaid soovitusi, soovitusi mis pärinesid siis nendelt inimestelt, kellega me kohtusime. nii, nüüd kõigepealt äh, räägiks institutsioonilisest tasemest. mõning-, enamus äh, intervjueeritutest äh, arvasid, et vaja oleks seda, et meil oleks keskne struktuur, mis tagaks võrdõiguslikkuse, inimõiguste süvalaiendamise äh, sidususe, et oleks olemas selline keskstruktuur ja komisjon, et antakse erinevaid suuniseid äh, institutsioonidele, liikmesriikidele selleks, et äh, inimõiguste süvalaiendamise poliitikat paremini ellu rakendada. mõned arvasid, et tuleks äh, luua Euroopa inimõiguste voliniku koht kes siis vastutaks inimõiguste küsimuste eest kõigis Euroopa Liidu poliitika valdkondades. et see kajastuks kõikide sisepoliitikate välises dimensioon, välises mõõtmes. ja et vaja oleks koostööd mm, ÜVP kõrge esindajaga ja kõigi volinikega, kes ja kõigi volinikega ja et äh, see volinik siis äh, peaks ka siseselt tagama inimõiguste järgimise, mis tagaks sidususe Euroopa Liidu sise- ja välispoliitika vahel. kindlasti on tegemist äh, huvitava äh, mõttega, aga teised arvasid, et see pole reaalne. nii et äh, sellele ettepanekule saime me nii väga positiivseid kui väga et-, negatiivseid äh, arvamusi. mõned arvasid tõesti, et tegemist on äh, väga ebarealistliku ettepanekuga, kes, mm, et see lihtsalt dubleeriks olemasolevaid võimalusi nõukogu ja komisjoni, mm, komisjoni osas ja et dubleeritaks ka Euroopa Nõukogu poolt tehtavat tööd. ja aga, aga meid huvitas see mõte siiski väga ning teine meede, mis oleks realistlikum ja mida oleks võimalik äh, kiiremini kasutusele võtta selleks, et äh, inimõiguste mm, küsimuste süvalaiendamisega tegeleda et äh, luua äh, Relexis inimõiguste osakond Rel-. aga kui me tahame, et äh, Relexi inimõiguste osakond tegeleks süvalaiendamisega, siis tähendaks see seda, et seda osakonda tuleks suurendada, suurendada töötajate arvu, anda rohkem vahendeid. me võiksime teha ettepaneku, et äh, sellest, äh, mm, sellest osakonnast võiks äh, saada direktoraat ja see võiks suurendada siis ka soovi äh, võrdu-, äh, inimõiguste süvalaiendamisega tegeleda. ning veel üks ettepanek, mida me korduvalt äh, kohtasime, et igas komisjoni direktoraadis peaks olema üksus, mis tegeleks inimõigustega ja vastutaks just nimelt süvalaiendamise eest kes tegeleks siis süvalaiendamisega just nimelt äh, selle direktoraadi raames, aga ka direktoraatide üleselt. ning teine huvit-, ning veel üks huvitav asi oli Euroopa Liidu delegatsioonid ja delegatsioonide juhid, kes peavad, kes võiksid mängida huvitavat rolli ja nende roll tuleks läbi vaadata ja tuleks äh, kohtuda erinevate delegatsioonide esindajatega ja rääkida sellest, et nad paremini võtaks arvesse inimõiguste küsimusi ja tagaksid äh, inimõiguste süvalaiendamise. ja äh, oli soov, sooviti ka teisi meetmeid, et, et komisjonis äh, oleks ametnikke, kelle pädevusse kuuluksid äh, just nimelt äh, võrd-, äh, mm, inimõiguste küsimused, et, et alati tuleks jälgida seda, kas kandida-, kandidaadil on piisavalt, piisav pädevus inimõiguste vallas. ja ette pandi ka teisi meetmeid, nagu need koolitusmeetmeid, me arvame, et inimõiguste vallas on liiga vähe koolitusi ähm, nii Euroopa Liidu ametnike hulgas kui teiste inimeste puhul. nii et ma arvan, et koolitada tuleks kõiki inimesi, kes ähm, selle teemaga kokku puutuvad. ja see on kõik siis komisjoni kohta, aga nõukogu puhul arvati, et äh, huvitav oleks äh, kõrge esindaja, isikliku esindaja äh, rolli tugevdamine. see tundus äh, kõige olulisema, kõige olulisem olevat, sest isikliku esindaja ähm, roll on väga määrava tähtsusega, ta mängib väga olulist rolli süvalaiendamise osas. nii et tema rolli tugevdamine, tema statuudi äh, tugevdamine, tema nähtavamaks muutmine selleks, et näidata, et inimõiguste küsimused on Euroopa Liidu jaoks prioriteetsed. Need olid siis äh, mõningad institutsioonilised ettepanekud ja räägiks ka mõningatest instrumentidest ja vahenditest, mida võiks kasutada inimõiguste süvalaiendamiseks. ma arvan, et äh, tuleb tugevdada äh, dialoogi, mis on noh, dialoog, mis olevat, mis on kolmandate riikidega, proua Arno ütles, neid on äh, umbes kolmkümmend ja et äh, neid dialoogi paneb, tuleb tõesti panna toimuma. kui rääkida inimestega, kes on osalenud nendes dialoogides, siis on nad üsnagi pettunud äh, selles, et ei ole olnud piisavalt täpselt sõnastatud teemasid, nad sooviksid, et äh, need dialoogid puudutaksid tõesti äh, konkreetseid äh, teemasid ja et need dialoogid läheksid süvitsi, et teemasid oleks vähem, aga et dialoogi kvaliteet oleks kõrgem. ja et oleks tagatud sidu, sidusus olemasolevate dialoogide vahel ning mis puudutab suuniseid, siis kõik loomulikult hindavad neid su-, suuniseid kõrgelt, aga neid tuleks loomulikult parandada ja nende kasutamist tuleks hinnata. ma arvan, et väga oluline on see, et neid suuniseid regulaarselt hinnataks ning hindamist ja hindamistulemusi tuleks kasutada äh, selleks, et määratleda neid küsimusi, mida dialoogide raames tuleks ähm, tõstatada ja et ähm, määratleda just nimelt neid komistuskive, mis inimõiguste raames oleks. ja et ähm, määratleda mm, neid edusamme, mida saaks äh, inimõiguste ja demokraatia algatuse abil äh, saavutada. ja mis puudutab nüüd majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi, siis äh, mm, tuleks äh, tagada see, et see inimõiguste jagamatuse mm, teema, mida Euroopa Liit ja Euroopa Parlament on alati esile tõstnud, et see oleks konkreetsem, kajastuks konkreetsemalt Euroopa Liidu tegevuses. ja räägiks veel Euroopa demokraatia ja inimõiguste algatusest. seda võiks kasutada selleks, et tugevdada süvalaiendamist erinevates rahastatavates valdkondades. võiks kasutada suuniseid ja dialoogi, määratlemaks neid mm, mureküsimusi Need olid siis äh, meie mõningad soovitused. ma võib-olla annaks nüüd sõna mm, meie härra Fischerile selleks, et äh, ta saaks äh, minu sõnavõttu täiendada, kui ta soovib, aitäh. järgija ja uskun, et suur tänu, see oli kõik väga oluline ja täna kindlasti õige aeg rääkida sellest uurimusest, sellepärast et toimunud on kaks väga olulist asja, kõigepealt loodetavasti Lissaboni leping jõustub ehm, ja siis saame me uusi võimalusi kuidagi korraldada inimõiguste alast tegevust. teiseks, ametisse on tulemas uus komisjon ja inimõiguste voliniku küsimus tuleb muuseas arutelule juba homme, see ettepanek meie komisjonis koordinaatorite ja juhatuse vahel, aga kolleeg professor Fischer, täiendate kindlasti seda öeldud mm.? aitäh, proua eesistuja, ma teen äh, lühidalt, kuna proua Benoit Romeer mm, äh, võt-, tegi väga hea kokkuvõtte uurimusest, aga ma tahaks ühte asja esile tuua. selles töögrupis, mis uurimuse koostas, äh, tegelesime ka küsimuse, metodoloogia küsimusega. ja ma arvan, et siin on tegemist küll puudujääkidega Äh, et me peame vaatama, et äh, mida äh, see süvalaiendamine tähendab ja milline peaks olema metodoloogia ja kuidas see peaks kajastuma Euroopa Liidu tegutsemises ja mm, te kuulsite siis ka, et vaja oleks mm, süvalaiendamise screen imist või hindamist ja see peaks toimuma igal juhul regulaarselt ja viimane asi, te rääkisite nüüd seda, ka sellest äh, inimõiguste volinikust, meie meelest on väga oluline, arvestades siis äh, majanduskriisi arutelu ja kliimaküsimuste arutelu, äh, meie meelest on oluline rõhutada seejuures, et nende teem-, neid teemasid ei saa õigesti käsitleda, kui me jätame välja inimõigused meil on viimasel ajal, viimasest ajast dokumente, mis näitavad, et äh, inimõiguste küsimusi jäetakse äh, tihti kõrvale ja meie organisatsioon näeb oma ülesannet selles, et me äh, hoiataksime teisi äh, et äh, majanduskriisi arutelu ja kliimamuutuste arutelu pea, äh, peavad äh, uuesti käsitlema ka inimõiguste küsimusi. suur tänu direktor Fischerile, see on täiesti õige tähelepanuk metodoloogia küsimusega, tõusetub alati see küsimus, et kas mitte süvalaiendamine ise ei too teatavaid paralleele. süvalaiendamisega on kõik nagu nõus, kuid samas rakendamisega on probleeme, nii nagu Euroopa Parlament ka öelnud on mitu korda. sooline võrdõiguslikkus ei ole sugugi mitte esil kõikides poliitika aspektides, kuigi me mitmetes lepingutes oleme niimoodi rõhutanud aga võib-olla proua Arnaud saab võimaluse, kui ta soovib asja kommenteerida ja siis võib-olla hea meelega härra Thierry seisukoht ka, kuivõrd ta rääkis just täpselt sellest samast ja kuivõrd äh, kodanikuorganisatsioonid äh, said vähe sõna, siis võib-olla anname neile sõna nüüd, proua Arnu kõigepealt aga. suur tänu, proua esinaine, teen väga lühidalt esiteks, tegemist on kindlasti uurimusega, mis viib äh, laiemate aruteludeni ja mm, detailsemate aruteludeni, väga hästi kirjutatud arutelu, väga sel- äh,, uurimus väga selge ja kindlasti heaks aluseks äh, ja toob välja see, millised on olnud arengud ja millised on väljakutsed. mõned ettepanekud tunduvad mulle väga äh, meeliköitjad, sest nad on väga konkreetsed ja on ka täiesti mõeldavad märkused ja soovitused komisjoni delegatsioonide kohta. kõik delegatsiooni juhid eh, on loodetavasti eh, pannud eh, paika ka inimõiguste alased nii-öelda volinikud, et oleks keegi nii poliitiliselt poolelt kui ka tehniliselt poolelt sellega tegelema, sellepärast et muidu äh, Äh, kantakse kogu see asi äh, nii-öelda mm, koostöö valla, see on väga kena, aga poliitiliselt äh, kaob see võib-olla siis esiplaanilt. nüüd see, et delegatsioonid peaksid suurendama koherantsust aspekt-, poliitiliste ja tehniliste aspektide vahel, see on täiesti õige, siis viidatakse sellele, et delegatsioonid peaksid süstemaatiliselt kohtuma vabaühendustega ja liikmesriikidega on meil praegu regulaarselt äh, dialoog kolmandate riikidega. üks mõte, mis on samuti väga oluline, kuid siin äh, vastupidiselt sellele, mida Florence Meno-Romer ütles, ma nimelt ei ole sugugi veendunud, kas kolmandad riigid on üldsegi väga entusiastlikud meiega dialoogi pidama. meie oleme väga entusiastlikud, aga nemad mitte alati Äh, nad ei ole alati need läbirääkijad, äh, keda me tahaksime, et nad olema. teatud äh, riikides saadetakse nii-öelda võitlusesse välisminister, kes järgib siis nii-öelda parteiliini ja peaks siis rääkima kõikidel sellistel teemadel nagu näiteks õigus ja nii edasi ja see tekitab teatavaid raskusi. ja seda asja tuleks muuta ja lõpetuseks mis puudutab äh, majanduskultuurilisi ja sotsiaalseid õiguseid ja see on tõesti see, kus teoreetiliselt tuleb asjad tasakaalu saada, sellepärast et nii mõndagi on tehtud poliitiliste ja kodanikuvabaduste osas, kuid kaks asja siin, kõigepealt tuleb endale esitada küsimus arengu kohta. kuidas me oleme esimene arenguabi andja Euroopa Liiduna maailmas ja samas äh, peame siis seda kuidagi tasakaalustama sotsiaalvallaga, aga mis puudutab sealt inimõigusi, siin on juba tõsine tööd pihta hakanud ÜRO eriraportööriga koos, mis puudutab äh, nii-öelda õigust äh, piisavale toidule ja nii edasi. kuid majanduskriis on muidugi seda olukorda oluti, oluliselt mõjutanud äh, kliima soojenemine on samuti üks selliseid valdkondi, eh, millega, kus me oleme järjest eh, rohkem silmitsi tõsiste probleemidega. Soome on midagi ette võtmas ÜRO-s selles osas ja siis veel eh, humanitaarabi arutelud, kõik need asjad, need tasakaalu saada, selles osas on arutelud alanud, aga see ei tähenda muidugi seda, et ma siin väidaksin, et kõik on juba väga hästi ja midagi ei ole teha, nii et suur tänu ja aja huvides ei lasku detailidesse suur tänu, äh, proua Arno, nende äh, mõistlike märkuste eest ja härra Thierry, äh, kas teie kommentaar samuti selle uurimuse kohta ja kuidas on see uurimus seotud otseselt teie ettepanekutega? ma räägin nüüd prantsuse keeles ning sooviksin alustada, <laughs> sooviksin alustada sellest, et et mis mind huvitas selle sõnavõtu juures äh, algusest peale, on see, et me peame aega võtma ja peaksime selgitama seda, mida me tahame öelda selle sõnaga süvalaiendamine. mulle väga meeldis see väljend, et äh, süvalaiendamine võidab siis, kui äh, inimõiguste küsimused imbuvad läbi kogu meie poliitikast. see puudutab erinevaid delegatsiooni esimehi, komisjoni esimehi ja teisi ja küsivad endalt, et kuidas on võimalik nii teha, et, et äh, kõik osapooled äh, mõtleks inimõigusküsimustele oma tööd tehes. kui äh, see toimub, siis võime olla kindlad selles, et inimõigused on tõesti süvalaienenud meie poliitikutesse. ma vabandan, et ma seda ingliskeelset sõna mainstreaming kogu aeg kasutan. ning me oleme me oleme seda asja arutanud ka vabaühendustega, näiteks eh, oleme palunud konkreetselt, et komisjoni erinevad üksused oleks konkreetsemalt seotud inimõigustega ja et eh, neile geograafilistele töörühmadele oleks võimalik ka ligi pääseda. et eh, nad ei, et me ei tegeleks ainult mm, tööd koha peal, et me ei tegeleks ainult komisjoniga, vaid me tegeleks ka eridelegatsioonidega, mis tegelevad Kaukaasiaga või Lähis-Ida või Kagu-Aasia küsimustega ja me sooviksime tõesti, et eh, inimõiguse küsimused eh, muudaks, muutuks geograafiliste küsimuste lahutamatuteks osadeks. samuti ei tohi unustada eh, huvide konflikte ja ei tohi unustada seda, et meil on vaja leida ühisseisukohad liikmesriikide vahel võitlemaks ähm, inimõiguste rikkumistega terrorismivastase võitluse valdkonnas ja samuti tuleks nõuda inimõiguste eest kinnipidamist e, võitluses illegaalse immigratsiooni vastu ja seda ka Euroopa Liidu siseselt. see on oluline, see on oluline osa e, süvalaienemisest, meenutada seda, et inimõigused on esmased, esmaolulised kõikides Euroopa Liidu poliitikates ja see puudutab ka e, kaubanduse ja arengu küsimusi. nii et ärgem unustagem, et äh, meil võib varem või hiljem tekkida küsimus äh, huvide konfliktist ning aeg-ajalt võib juhtuda nii, et me ei ole võimelised veenma oma partnereid või oma liikmesriike, et äh, nad paneks inimõigused, asetaks inimõigused alati esimesele kohale. mis puudutab nüüd Lissaboni lepet, siis me oleme minevikus rõhutanud seda, et Lissaboni lepe võib tähendada seda, et on teatud küsimusi, mis muutuvad keeruliseks nii meie kui Euroopa Parlamendi jaoks ja see puudutab just komisjoni erirolli, vaja, nende kohustust meenutada süvalaienemise vajadust. see puudutab Euroopa Liidu ühishuve, mis lähevad kaugemale eh, kui institutsioonid ja liikmesriigid. komisjon ning eh, nõukogu ja parlament, kui nad teevad koostööd, siis, siis eh, tulemused on tugevamad. ja see tähendab seda, et eh, kui koostööd ei toimi, siis on vaja vabaühendustel teha topelttööd selleks, et oma seisukohti eh, kuuldavale tuua. vabandust, ütleb esinaine, kuid ma sooviksin sõna anda veel härra Obiolsile. ma lõpetan siis, ütles kõneleja. suur tänu teile, ütleb esinaine ja nüüd härra Viols, teil on ka sõna. suur tänu, esinaine. Eh, minu, eh, mina kavatsen olla viisakalt provokatiivne, et see arutelu hiljem toimiks, toimuks, kui meil juba rohkem aega on. nimelt eh, me peaks mõtlema selle peale, milline formaat oleks kõige sobivam selleks, et oleks võimalik läbi viia detailsemat dialoogi ja see eh, puudutab nii vabaühenduste, vabaühendustega dialoogi pidamist kui ka arutelu süvalaienemise üle. ning ma sooviksin eh, rääkida sellest väle, väljendist mainstreaming, süvalaienemine äh, tahaksin oma muret äh, väljendada, nagu siin mõned sõnavõtjad enne on teinud, nimelt ei ole äh, prantsuse ja hispaania keeles äh, vastavad väljendid välja mõeldud, nii et sellega seoses mulle tundub pisut absurdne absurdne hakata üle lugema, kui palju sõna süvalaienemine, mainstreaming kasutatakse erinevates raportites. minu meelest see sõna peaks tähendama seda, et et loodaks kaks põhilist orientiiri, ühest küljest, et meie poliitika oleks, poliitikad oleks erine-, võimalikult sidusad erinevate institutsioonide vahel ning samuti selleks, et oleks võimalikult suur, näidataks üles võimalikult suurt poliitilist tahet, kuid samas meie tegevuse edukus sõltub sellest, kui jõuline see voog on, kui kasutades ingliskeelset, kasutada ingliskeelset sõna stream. kui aga see voog, stream on äh, liikumatu, siis kokkuvõttes äh, ei ole sellest tööst kasu, vaid isegi pigem kahju, nii et sidusust, sidusust ja samuti ka poliitilist tahet ning äh, sidusus on kahetähenduslik sõna ühest küljest, see tähendab seda, et äh, institutsioonide töö oleks äh, sidus ja teiseks see peaks tähendama seda, et ka meie huvid ja väärtused oleks sidusad. et me ei oleks silmakirjalikud, et me jagaks tööd jaoks tööd, et ühe osa tööst teeb komisjon, teise osa nõukogust, et nemad on nagu need pahad poisid, kes kaitsevad ainult huve ja parlament on siis see hea poiss, kes eh, kaitseb väärtuseid, see oleks eh, silmakirjalik ja see oleks eh, ka väga ebaefektiivne. kuid meil oleks tõesti ühesõnaga vaja suuremat sidusust oma väärtuste ja huvide vahel, sest väärtuste, väärtused on eurooplaste jaoks ka nende huvid ning eh, me peame kaitsma oma väärtuseid sama jõuliselt eh, ja sama intensiivselt eh, ja sama jõulise vooluga, nagu me kaitseme oma huve ning teine tähelepanek, mul on, kasutan juhust, et mul on sõna antud, lõpetan kiiresti. nimelt ei tohiks, tohiks välja võtta sõna aegumine kõikidest raportitest äh, ja eh, arvamustest, mille me siin komisjonis välja töötame. see sõna aegumine, aegunud, eh, mis eh, on sõna, on sõna, mida kasutavad poliitiliselt parteid. ma tean, et minu sõnavõtt võib-olla ei osutu populaarseks, kuid ma tahtsin öelda, et kui on juttu interaktiivsest poliitilisest dialoogist, kui me ütleme, et see dialoog peab toimuma institutsioonide vahel, parlamentide vahel ja samuti ka vabaühenduste vahel, kodanikuühiskonna vahel, siis me unustame midagi, mis kahtlemata ei ole täiuslik ja mis on vägagi kriitikat vääriv. see puudutab neid esmaseid vahendeid, ilma milleta ei ole olemas poliitikat ega poliitiliseid parteisid parlamentide olemasolu, parlamentidega koostöö tähendab seda, et eh, kontaktid, eh, esmased kontaktid on juba olemas. kuid eh, eh, tahaksin rõhutada seda, et eh, sõna eh, aegumine ja kõrvalejätmine ei tohi tähendada seda, et meie olulised partnerid eh, Ehm, Vahemere riikides näiteks peavad olema meie jaoks eh, alati kohal, sest nendega dialoogi läbiviimine on oluline osa meie tööst. suur tänu eh, selle märkuse eest, härra Obiols, ja nüüd minupoolne ettepanek. üsna paljud on soovinud, et eh, see arutelu peaks laienema ja jätkuma. haaran sellest mõtt kinni ja me oma töörühmas saame kindlasti rääkida sellest, et võib-olla jätkuarutelu tuleks tõesti kokku kutsuda ja loodetavasti teised institutsioonid liituvad sellega samuti ja vabaühendused ka ja Veneetsia instituudi inimesed samuti kuid äh, täna meile antud aeg on otsa saanud. Äh, tänaksin tänada Veneetsia instituuti selle arutelu käimalükkamise eest. Äh, meil on avanenud uued võimalused koostööd teha kindlasti ka komisjoni eesistujaga ja nõukoguga siis laiemalt, rääkimata parlamendisisesest tööst siin. homme, kallid kolleegid tulemas kaks väga huvitavat ja ka ilmselt pingelist arutelu uiguuride teema kell üheksa, nimelt Hiina siis arutelul ja uiguuride esindaja proua Kadir, nende organisatsiooni juht on siin, see toimub kell üheksa ja kell kümme kolmkümmend homme hommikul olukord Iraanis arutelul. inimõiguste aktivistid on kohal ja kena õhtut kõigile, meie tänane pärastlõunane kohtumine oli väga huvitav ja proua tänu proua Arne Schöldile, proua Arnole ja proua Kionkale, et te olete oma panuse meie arutelusse täna andnud, suur tänu!